fraktsioonilt äh, taotlus äh, nimetada ja vahetada välja liikmeid äh, komisjonides ja parlamentaarsetes delegatsioonides, need nimekirjad pannakse tänase istungi protokolli juurde. ja kui keegi ei ole sellele vastu, võetakse need muudatused koos protokolliga vastu. ja tahaksin teile teada anda ka seda,